päevakorra järgi on meil kuus eh, resolutsiooni ettepanekut Uganda kohta, siis on meil ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt. kõigepealt hääletame esialgse teksti artiklit või lõiget kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud lõige kaks, kaheksa, kes poolt, kes vastu. kontrollime seda. hääletus avatud. Haben alle abgestimmt? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Kas kõik on hääletanud? war jedem klar, dass es sich um den Antrag, um den Paragraphen 8 handelt? võib-olla ma peaksin kordama. lõige kaheksa, palun, hääletage. kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend vastu, vastu võetud põhjenduspunkt F, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd terve resolutsioon hääletusele, nimeline hääletus, palun hääletage. kas, kas te olete hääletanud? hääletus lõppes. kuuskümmend häält poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. resolutsioon on vastu võetud. järgmine hääletus, seitse resolutsiooni ettepanekut sõnavabaduse kohta Aserbaidžaanis. esimene EFD resolutsioon, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kuue fraktsiooni resolutsiooni ettepanek. meil on suuline ettepanek proua Andrik Jäänelt, palun. suur tänu, härra president, Rahvapartei nimel teen järgmise suulise muudatusettepaneku lõikele seitse. asendada sõnad mõistab hukka Aserbaidžaani ametimõist-, ametivõimud ja ütle, ütleme pigem, et ähm, operators to renew the fm radio licences of a number of international broadcasters and so on. kas keegi on selle muudatusettepaneku vastu? esialgne tekst läheb koos muudatusettepanekuga hääletusele, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vastu võetud. ja nüüd kogu resolutsiooni ettepanek. kes vastu? kes erapooletud? see resolutsioon on ka vastu võetud. nüüd on meil hääletamine ka läbi ja tahaksin teile veel teatada, et ühe, ühte Poola kodanikku esindav advokaat on palunud ühe Poola saadiku